Ora una comunicazione, le autorità competenti. Austria kompetentsed asutused on pöördunud minu poole selleks, et võtta ära immuniteet saadik Hans-Peter Martinilt. vastavalt artikli kuus lõikele kaks on see saadetud